ja esimene punkt täna päevakorras on nõukogu avaldus Schengeni hindamismehhanismi õigusliku aluse kohta. ma tahaks viidata selle istungi alguses sellele, et et äh, meil ei ole selle arutelu puhul ette nähtud äh, vaba mikrofoni äh, vooru, nii et ma kordan, et vaba mikrofoni vooru täna ei ole praegu selle arutelu puhul kolleeg Verhofstadt, palun rahunege, teie mikrofon on lahti. ja palun äh, jätke oma rünnakud arutelu jaoks. ma soovin kõigile, mm, soovin ministri Votskõvele nõukogu esindajana mm, eh, head, meeldivat hommikut, tere päevast, proua Malmström. ma leppisin proua Malmströmiga kokku, et äh, Malmström, proua Malmström saab äh, sõna kohe pärast äh, nõukogu avaldust ja seetõttu annan ma nüüd sõna äh, justiits- ja siseministrite nõukogu esindajal, esindajale härra Mots-, Potskovile, palun, teil on sõna. Øh, øh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud volinik, ma tänan teid, et te annate mulle võimaluse võtta sõna selle eriti olulise teema arutelus. tegemist on äh, sellega, et me peame arutama asju, mis on asjakohased, me oleme rahul selle otsusega, me peame poliitikas võtma otsuseid, mis on kasu, mis on kasulikud meie rahvale, isegi kui need otsused ei ole populaarsed. ma olen kindel, et see käib kõigi siinolijate kohta. tegemist on siis Schengeni hindamismehhanismi õigusliku aluse muut-, muutmisega ja see otsus ei ole liikmesriikides populaarne, ma tunnistan seda, aga see on vajalik, kui me tahame saavutada neid äh, tulemusi, mida Euroopa vajab. liikmesriikides ei olnud teisi äh, võimalusi äh, langetada mingit teistsugune otsus kui see, mis nõukogus vastu võeti Good. Der war ingen lyset. Er- I think, but it's no problem. Okay. Continue, President. Start just a little up in my speech. I lyset af medlemslandenes holdninger var ingen anden beslutning mulig. Eh, võttes arvesse liikmesriikide arvamust, ei olnud eh, nõukogus võimalik langetada teistsugust otsust. Euroopa Liit eh, on loodud Euroopa kodanike jaoks ning Äh, sisepiirideta ühenduse loomine on olnud Euroopa ajaloos üks olulisemaid ettevõtmisi. tegemist on meie vastutusega, me peame säilitama äh, selle võidu, meil on vaja luua tingimused selleks, et säilitada Euroopa Liitu, kus ei oleks sisepiire ning äh, oluline seejuures on see, et liikmesriigid peaksid kinni kohustustest, mis nad on võtnud selleks, et luua usaldusväärset, usalduslikku õhkkonda. soovitakse tugevdada Schengeni hindamismehhanismi. aastad tagasi ülemkogu nõudis selle mehhanismi tugevdamist selleks, et oleks võimalik tõhusalt ellu viia võitlust nende mm, eesmärkide nimel, mis me oleme endale pannud, selleks et äh, luua mehhanism, mis võimaldaks meil hakkama saada eriliste olukordadega, kus Schengeni mehhanism on ohus, tegemist on need äh, ettepanekud, mis äh, septembrikuus eelmisel aastal esitati ja mis, mis, mida nimetatakse Schengeni juhtimispaketiks. Poola eesistuja ja Taani eesistuja on väga intensiivselt teinud äh, tööd nende ettepanekutega ning seetõttu olen ma rahul, et äh, ühehäälselt eelmisel nädalal lepiti nõukogus kokku, kuidas ühiselt vastu astuda nendele äh, Äh, väljakutsetele, millega seisab silmitsi Schengeni koostöömehhanism. esiteks soovitakse keskenduda äh, Schengeni hindamismehhanismi õigusliku aluse muutmisele. tegemist on siis äh, sellega, et artiklist seitsekümmend seit-, et hindamismehhanismi õiguslikuks aluseks saab olema artikkel seitsekümmend, artikli seitsekümmend seitse lõige kaks punkti e asemel nõukogu võttis selle otsuse tuginedes erinevatele elementidele. esiteks oli olemas äh, poliitiline kokkulepe äh, Schengeni hindamismehhanismi sisu muutumise üle, et et muuta õiguslikku alust ja min-, minna üle artiklil äh, seitsekümmend seitse kaks E artiklile seitsekümmend ja ma tahan olla väga, öelda väga selgelt, et me tahame äh, Äh, ka kuulata ära parlamendi arvamuse äh, vastavalt äh, artiklile seitsekümmend seitse lõige seitse punkt H, et nõukogu ei võta vastu mingisuguseid otsuseid enne, kui lõplik tekst on vastu võetud ning teine element selle otsuse puhul oli see, et et mis puudutab piirikontrolli taastamist, siis esimese tri-, triloogi puhul äh, arutatakse seda. tegemist on oluline, olulise otsusega, sellepärast on mul hea meel, et ma saan äh, rääkida teile sellest õigusliku aluse muutmisest. esmalt on oluline konstateerida, et äh, kui meil on vaja tugevdada uut hingamismehhanismi, siis osutus vajalikuks ka õigusliku aluse muutmine ning teine Ehm, kaalutlus oli, et meil ei olnud äh, võimalik äh, muud moodi seda olukorda lahendada, et äh, liikmes, liikmed ei olnud nõus artikli seitsekümmend seitse alusel uue hindamismehhanismi juurutamisega. ma olen veendunud, et valitud poliitikutena võtame me vastutuse valijate ees ja keskendume oma kohustustele, nimelt äh, tulemuste saavutamisele. nõukogus oli ainus, oli ainult üks võimalus selle eesmärgi saavutamiseks ja äh, seda võimalust ei tohtinud jätta kasutamata. ning äh, seetõttu ma tahaksin rõhutada, et nõukogu leppis kokku õigusliku aluse muutmises ning äh, ma tahaksin esile tuua ka seda, et äh, selle otsusega tegi nõukogu väga selge avalduse vastavalt, äh, mis vastas ka õigustalituse arvamusele selle teema kohta. ning kolmandaks, nõukogu väga selgelt ütles välja ka selle, et nõukogu võttis arvesse ähm, Euroopa Parlamendi seisukoha kõiki aspekte äh, selle ettepaneku tulemuse arutelu kohta. ma loodan, et te saate aru, et see õigusliku aluse muutmise ettepanek äh, on põhjendatud ainult sisuliste kaalutlustega, et tegemist ei ole poliitilise küsimusega. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud parlamendiliikmed, ma arvan, et oleks väga vale Mm, lasta sellel küsimusel areneda välja äh, parlamendi ja nõukogu vaheliseks võitluseks. Äh, see oleks äh, kõige suurem viga ja see kahjustaks väga Schengeni koostööd, mis peab olema tugev. tuleb rõhutada seda, et nõukogu on valmis jätkama arutelu kogu Schengeni paketi üle, mitte üksnes selle ettepaneku üle, mis puudutab piirikontrolli, vaid ettepanekut, mis puudutab hingamis, hindamismehhanismi Euroopa Liit seisab silmitsi väga oluliste väljakutsetega ning seetõttu on vaja meil tihedat koostööd, kus me koos üritame anda, astuda vastu nendele väljakutsetele. ainult koostöö kaudu on võimalik leida teid ja lahendusi nendele väljakutsetele, millega meie kodanikud silmitsi seisavad. Taani eesistuja omistab suurt tähelepanu tihedale koostööle Euroopa Parlamendiga. alates esimesest päevast peale on meil olnud väga tihedad kontaktid raportööriga Schengeni hindamismehhanismi teema puhul härra Coelhoga ja, ja meil on olnud väga, väga tihe koostöö kogu parlamendiga, me oleme parlamenti kuulanud ning me oleme kindlad, et parlamendiga koostöös on meil väga tihe dialoog. ma tänan teid selle eest ning ma kinnitan ka, et libe komisjoni raport kolmekümnend esimesel mail äh, tunnistas, et eesistuja teeb et,, e-, teeb edusamme parlamendi kaasamisel ja ja parlamendi seisukohtade arvessevõtmisel nende teksti puhul, selle teksti puhul, mille osas nõukogu äh, otsuse vastu võttis. see koostöö edeneb hästi, me oleme teinud sammu edasi ning eelkõige on äh, sellele suure panuse andnud härra Coelho ja teised parlamendiliikmed. parlament soovib, et nõukogu kompromiss võtaks arvesse ka kontrolli puudumist sisepiiridel, nõukogu näitab üles kompromissivalmidust, tugevdab komisjoni rolli või näeb ette võimaluse ootamatuteks äh, hindamisülaskäikudeks ja hindamine toimub erinevate mandaatide alusel ning tagada tuleb ka võimalikult äh, suur äh, läbipaistvus parlamendile edastatavates aruannetes. meil on tihedad kontaktid ja eesistuja jaoks ei tule üllatusena, et tegemist on äh, parlamendi jaoks eriliselt oluliste teemadega. sellele lisandub see, et äh, ettepanek, mis äh, puudutab äh, Schengeni mm, piirikoodeksit, et seda käsitletakse seadusandliku tavamenetluse raames ehk kaasotsustamismenetluse raames. ma rõhutan seda, et piirikontrollide taastamine sisepiiridel on asi, mis on Euroopa Parlamendile eriti südamelähedane ning seetõttu oli eesistuja jaoks väga oluline saavutada see, et see poliitiliselt tundlik otsus, mis puudutab piirikontrollide taastamist, et see otsus langetatakse enne otsuseid, mis puudutab, puudutavad Schengeni piirikoodeksit ja tulevikus me tagame selle, et Euroopa Parlament jääb nende eriliselt oluliste sätete puhul kaasotsu-, otsustajaks, kaasseadusandjaks, ehkki eh, see nõu-, ehkki nõukogu otsustas muuta õiguslikku alust ühel hetkel tehti otsus, et äh, piirikontrollide taastamine peaks käima Schengeni hindamismehhanismi alla ja parlament oli sellele vastu. parlament äh, oleks äh, varem või, võinud ähm, Mm, väljendada oma nõusoleku puudumist, aga see, et meil nüüd on, et nüüd, et meil nüüd piirikontrollid äh, puuduvad, selle oleme saavutanud väga pika protsessi käigus ning äh, selleks, et äh, saavutada kompromissi, soovime jõuda sellise mudelini, mis põhineks rohkem Euroopa Liidul, rohkem ühendusel ning nõukogus eelmisel nädalal me konstateerisime, et see, mis nõukogu jaoks oli äh, kõige olulisem oli just see, et Euroopa Parlament kaasataks võimalikult suurel määral selle ettepaneku tulevasse käsitlemisse. ma loodan, et meil on täna viljakas arutelu, ma pean ütlema, et kõik peavad olema teadlikud asjaolust, et nõukogu soovib väga tihedat dialoogi parlamendiga selles küsimuses. eesistuja omab väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selle ettepaneku osas. see ettepanek oli oluline Euroopa tuleviku jaoks ning lugupeetud daamid ja härrad, nüüd peame me ühiselt saavutama selle, et see ettepanek vastaks meie kodanike soovidele, aitäh! aitäh, nõukogu eesistujale ja nüüd algab meie arutelu, sõna saavad fraktsioonide esimehed ja esmalt saab sõna äh, Euroopa Rahvapartei esimees härra Toom. aitäh, ähm, äh, ma ei taha siin äh, vihastuda, tegemist on härra minister provokatsiooniga ja teie tulite siin täna hommikul välja veel täiendava provokatsiooniga otsustades ühehäälselt komisjoni, Euroopa Komisjoni arvamuse vastaselt muuta Schengeni hindamismehhanismi õiguslikku alust, langetasid side, siseministrid otsuse, mis on täiesti vastuvõetamatu äh, Rahvapartei fraktsioonile ja tahaksin tänada proua Malmströmi selle julguse eest, mis tal on äh, olnud, ta ei ole alla andnud nõukogu ees proua Malmström, lähiajal läheb meil vaja komisjoni, sest arutelud jätkuvad. härra minister, ma tahaksin küsida, miks te ei ole ka viisat sisse viinud, te oleksite veelgi rohkem kaitsnud meie viiesada, viitsada miljonit tarbijat. tulles välja selle algatusega, te purustasite need usalduslikud sidemed, mis neil on olnud selle parlamendiga. Te tegite seda väga ohtlikul moel, minnes vastu sellisele põhimõttele, nagu on ühenduse meetod ja mis on meile väga südamelähedane seda te olete, seda põhimõtet olete te rünnanud. see on põhimõte, mis tagab selle, et kõige suuremad liikmesriigid ei saa oma tahet peale suruda kõige väiksematele ja tagab selle, et Euroopa huvid on kõrgemal kui riiklikud huvid. selle põhimõtte vastu te olete läinud ühenduse meetod on see, mida tagavad Euroopa Parlament ja Komisjon ja meil ei ole mitte mingeid kavatsust sellest põhimõttest loobuda. ma äh, möödunud neljapäeval palusin nõukogu eesistujal proua Torning-Schmidtil, kes muide on endine Euroopa Parlamendi saadik, tulla parlamendi ette, et selgitada oma seisukohta. Äh, ta helistas mulle äh, ja lubas siia tulla, aga äh, Taani eesistujana ei austa piisavalt viitsadat miljonit eurooplast selleks, et neile öelda, miks ta on ära võtnud saadikutelt kaasotsustamise menet-, äh, sellises olulises küsimuses nagu inimeste vaba liikumine. ja mina leian, et, et alates seitsmenda juuni õhtust ei ole kuni siis kolmekümnenda juuni äh, keskööni. Äh, me enam ei pöördu Taani poole, vaid pöördume siis nõukogu poole tervikuna või siis järgmise eesistujamaa Küprose poole. Te äh, olete läinud ühenduse meetodi vastu ja seda ei tohi teha hetkel, kus majanduskriis ja sotsiaalne kriis, mida me läbi elame, kutsub äh, kõiki üles, kõiki äh, nii liikmesriikide juhte kui ka Euroopa juhte solidaarsusele, vastutustundele ja lugupidamisele, olete teie läinud selle lugupidamise vastu äh, kui liikmesriigid ei usalda enam parlamenti, siis nad lähevad vastupidises suunas sellele, mis lubaks meil kriisist välja tulla, nimelt süvendada poliitilist integratsiooni meie vahel Äh, lahendus ei ole mitte oma piiridesse sulgumine, lahendus on vastupidi, jagatud suveräänsus, äh, ühine haldamine vastastikuse usalduse vaimus, äh, selle haldamine, mis meile on kõige kallim, meie vabadused. meie fraktsioon nõuab, et nõukogu oma otsust muudaks, see on ainukene viis, kuidas te siia parlamendi ette võite tagasi tulla, aitäh. für die sozialisten und sotsialistide ja demokraatide nimel saab sõna äh, fraktsiooni esimees äh, Svoboda. aitäh, härra president. Äh, ministril on täna raske sotsiaaldemokraatliku ähm, valitsuse ja valitsust arvesse võttes, aga te tegite meile asja väga lihtsaks. me ütlesime eile ühehäälselt, et see, mida teie tegite, tekitab meis väga tugevat vastuseisu ja meie oleme selle otsuse vastu. sotsialistide ja demokraatide fraktsioon on ühiselt seisukohal, et te olete läinud valele ja ohtlikule teele. kas te ei ole mitte midagi õppinud oma e-, eelmisest valitsusest, kus, kes andis järele parempopulistide survele? Te oleks pidanud õppima, et tegemist ei ole õige teega. Te kahjuks ei õppinud ja kas ma tohin tagasi tulla äh, põhjuste juurde? tegemist oli äh, väidetavalt massilise tuneeslaste äh, sissetungiga eurooplasse, see oli see debati algus ja siis Berlusconi leppis kokku teistega, et tuleb piirid sulgeda ja mm, praegu on, on tegemist hoopis mingi teise probleemiga. eurooplased sekkusid Lüübia, Liibüa äh, probleemi lahendamisse ning sealt tuli väga palju äh, Tuneesiast äh, tuneeslasi ning kas meie tõesti peame äh, nüüd vastama äh, Araabia kevadele niimoodi, et meie sulgeme oma piirid, see on absoluutselt vale vastus sellele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 ja kas me peame siis oma piirid sulgema, et seda, kuna seda probleemi ei ole võimalik teisiti lahendada? kas Euroopas ei ole enam mitte kedagi, kes ütleks, et me peame olema solidaarsed, me peame hoolitsema selle eest, et see piir suletaks illegaalsetele sisserändajatele? kas Euroopas on nüüd muutunud tavaks see, et reageeritakse populistlikele nõu-, nõudmistele ja Taani eesistuja öö, öö, osaleb selles, see on skandaalne, see ei ole vastuvõetav ja nüüd äh, julgete te veel tulla siia ja ütle, öelda meile, et äh, me peame olema teile tänulikud, et te olete, äh, kuna te olete halvemat vältinud, kas see on teie ettekujutus Euroopa Parlamendist, et me paindume teie ees ja ütleme, et aitäh, et Euroopas on uued piirid. nõukogu on parlamendi jätnud kõrvale ja ma olen siin nõus Äh, volinikuga, et pa-, parlament on täiesti nõus sel-, äh, et parlament on alati äh, kaitsnud meie vabadust reisida, me oleme seda väga paljudes aruteludes kaitsnud ning te teate, et siin tekitab väga palju vastupanu see, kui ilma põhjuseta piirid sulgeda, sellepärast olete te parlamendi jätnud ilma kaasotsustamisõigusest hindamise puhul ning kui kuulda, kuulata teid, ja siseministrid, siis me teame, kust suunas tuul puhub ja miks seda soovitakse. jah, mõned siseministrid soovivad, et neil oleks jälle rohkem võimalusi enne valimisi nagu mm, Taanis äh, vali-, piire sulgeda, nagu no, ja meie oleme selle vastu. sotsiaaldemokraadid ja teised fraktsioonid siin kojas on üksmeelselt selle vastu ning me kasutame kõiki poliitilisi ja õiguslikke võimalusi selleks, et selle vastu võidelda. Te avate ukse parempopulistidele Euroopas ning mul on väga kahju, et see on just nimelt Taani eesistuja, kes selle ukse lahti teeb. aitäh. für die liberale liberaalide nimel saab äh, sõna äh, saadik Verhofstadt. Um, president, järgmisel neljapäeval, see tähendab siis kahe päeva pärast, tähistame me Schengeni kahekümne seitsmendat sünn-, aastapäeva, nii et, et suur aitäh selle kingituse eest, härra minister ma arvan, et on äh, kahetsusväärne, et me peame täna seda arutelu, see on lihtsalt häbiväärne Äh, härra minister, on häbiväärne, kui te äh, enn-, mõned minutid enne selle arutelu avaldamist äh, avaldate taanikeelse pressiteate, aga meil on siin mõned Taani saadikud, kes aitasid meil seda tõlkida. Te ütlete, et tegemist on väga põhjaliku dialoogi tulemusega, mida on peetud siis komisjoni ja parlamendiga. see on siin kirjas selles pressiteates, mis ilmus mõni minut tagasi. härra minister me ei ela enam keskajal, keskajal tõesti toimus dialoog kuninga ja parlamendi vahel. aga nüüd me oleme kahekümne esimeses sajandis, siin ei ole enam asi dialoogis, asi on kaasotsustusmenetluses, niimoodi tehakse kaasaegses ühiskonnas ja kaasaegses parlamendis. niisiis, meil ei ole vaja teie dialoogi. meil on vaja, et te tunnustaksite Euroopa Parlamendi volitusi asi ei ole siin lihtsalt võitluses Euroopa Parlamendi äh, võimu pärast. Äh, tegemist on nõukogu poolse katsega äh, Schengenit renatsionaliseerida, kõigepealt muutes õiguslikku alust, nii et, et Euroopa Parlament jääks otsuste langetamise protsessist välja ning teiseks ja mis veelgi olulisem, öeldes selgelt välja, et uue õigustiku ellurakendamine delegeeritakse nõukogule ja mitte Euroopa Komisjonile nii et, et tegemist ei ole rünnakuga parlamendi vastu, vaid mis palju olulisem, tegemist on rünnakuga ka eh, komisjoni vastu, ühenduse meetodi vastu, selle vastu, et Schengen on eh, Euroopa poliitika osa ja kõige hullem on veel, kolleegid, see, et Ühendkuningriik, kes ei ole Schengenis, kes on jäänud kõrvale, Äh, omab paremat positsiooni kui Euroopa Parlament, nemad vastavalt artiklile seitsekümmend saavad läbirääkimistes endiselt osaleda. meil aga sõnaõigust ei ole, Ühendkuningriigil aga on niisiis, kallid kolleegid, ma arvan, et me peame astuma täna selgeid samme. kõigepealt me peame pöörduma kohtu poole. teiseks miks on vaja kõige selle eest vaja maksta, kui nad tahavad renatsionaliseerida, siis äh, maksku ise Schengeni õigustiku eest, selle asemel, et Euroopa Liidu eelarvest seda tehakse ning kolmandaks Äh, miks me üleüldse peaksime äh, jätkama nende siseministrite kohtumisi, asüüliteemalisi kohtumisi, miks jätkata äh, Dias de Mera raportiga, mis puudutab viisade kaitseklauseid, meil on seisma, eesseisvatel nädalatel ees mitmed kolmepoolsed kohtumised, miks me peaksime nendega jätkama, näiteks Weberi raport piirikontrolli sisseviimisega, kui meil ei ole mitte mingisugust sõnaõigust nendes küsimustes, miks me peaksime sellega jätkama ja miks me üldse peaksime edasi edasi suhtlema eesistujamaa Taaniga. miks mitte peatada äh, kõik kõnelused kuni selleni, kui uus eesistujamaa ametisse astub? nüüd on Roheliste fraktsiooni nimel sõna proua Rebecca Harmsil. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud nõukogu eesistuja, minu jaoks on kõige hullem see, et mul on mulje, et Taani eesistuja äh, toimib hoolimata sellest, et nad teavad, kuidas tegelikult tegutseda tuleks. kõik arutelud, mida ma olen pidanud, on pannud mind arvama, et Taani valitsus, kes soovis just nimelt äh, ta-, äh, Schengeni arutelus Euroopa-meelselt tegutseda, on jõudnud järeldusele, et sotsiaaldemokraadid Äh, jooksevad järele äh, parempopulistidele ja et see, ja tegelikult ei saa see lõppeda hästi. sisuliselt on kõik juba ära öeldud, välja arvatud üks aspekt, mida ma tahaksin oma ühe minuti jooksul veel kord rõhutada. minu jaoks on see sügavat nördimust tekitav, et äh, Taani eesistuja, kellega minu öö, fraktsioon on otsinud tihedat koostööd, tänasel päeval Euroopa Parlamendile umbusaldust avaldab ja avaldab umbusaldust küsimuses, mis meie kodanike jaoks kogu Euroopas on äärmiselt oluline. ei arvata, et me oleksime võimelised vabaduse ja turvalisuse pingeväljas otsustama meie kodanike kasuks. siin parlamendis on endiseid valitsusjuhte, endiseid ministreid, te teate kõiki neid. miks te arvate, miks arvavad siseministrid Euroopa Liidus, et kodaniku turvalisus, kodanike turvalisust puudutavaid küsi-, otsu-, küsimusi ei tohi meile usaldada. see on skandaal ja mulle tundub, et tegemist on nüüd veidi selle äh, kuningas on alasti äh, muinasjutuga, et kuna kodanikud finants- ja majanduskriisi tõttu on tugev, väga mm, ohust, mm, väga suurte ohutunnete küüsis, siis äh, lähete te just nimelt Euroopa Liidu suurimate e-, e-, edusammude kallale, lähete reisimisvabaduse kallale ja see on väga suur viga, me lähme kohtusse ja asi ei ole nii, nagu teie äh, Äh, täna kirjeldasite, et tegemist on, oleks hea päevaga Taani ja Euroopa jaoks, vaid tegemist on teie eesistumise aja kõige kurvema päevaga. Euroopa Konservatiivide fraktsiooni nimel saab nüüd sõna proua McIntyre. aitäh, president ka mina olin üllatunud, kui nõukogu muutis Schengeni õiguslikku alust, aga ausalt öelda olen ma veelgi üllatunum, kuuldes oma kolleegide reaktsiooni. tegemist on ajaga, mil tuleb säilitada rahu ja asju kainelt kaaluda. me ei tohi lapselikult siin jonnida ja mänguasju laiali loopida. me elame väga keerulisel ajajärgul meil on vaja häid töiseid suhteid kõigi institutsioonide vahel. meie esimene samm peaks olema uurida nõukogu otsuse õiguslikke tagajärgi. ma pean ütlema, et ma tunnen kaasa liikmesriikidele, kes ühehäälselt otsustasid õiguslikku alust muuta. hindamismehhanism on seotud ajutise piirikontrolli ettepanekuga, mille üle me hääletasime eile libekomisjonis. mõlemal juhul äh, nägime me komisjoni ettepanekut luua Brüsseli põhine Schengeni juhtimine. mõlemal juhul äh, on liikmesriigid äh, selle vastu ja neil on ka üsna paikapidavad argumendid Äh, te võib-olla mäletate Euroopa Liidu äh, lepingu artiklit neli, kus on öeldud, et riiklik julgeolek on iga liikmesriigi äh, pädevuses. minu arvates on riigi piirikontroll otseselt seotud riikliku julgeolekuga ning ma mõistan, miks liikmesriigid ei tohi, ei taha sellest pädevusest loobuda niisiis teg-, tegutseme kainelt ja kaalutletult ning ei ole vaja selliseid reaktsioone nagu siin, aitäh. aitäh. proua McIntyre, kolleeg Goebbels soovib teile esitada küsimuse, kas te olete nõus? okei okay,, härra Goebbels, tut mir leid. härra Goebbels, väga kahju, aga proua McIntyre ei soovi, et te talle küsimusi esitaks. Äh, nüüd on äh, ühendatud vasakpoolsete fraktsiooni nimel sõna äh, saadik Ernstil. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad piiride avatus Euroopas on kõige olulisem sümbol Euroopa Liidu kõige olulisem sümbol kogu maailmas ja see on väga paljude inimeste jaoks maailmas väga atraktiivne. samal ajal oleme alati kritiseerinud seda, et see on seotud sellega, et Euroopa Liit isoleerib ennast muust maailmast ning seetõttu on väga oluline äh, seda Äh, äh, hädajuhtumite mehhanismi tugevdada, mille vastu on nõukogu väga tugevalt ning ma saan teile öelda ainult seda, et see, mida see, te siin teete, see, mida te äh, siin praegu tähistate, on väga vääritu. palun pöörduge tagasi Euroopa Liidu põhialuste juurde, lõpetage sellise poliitikaga, mis tegelikult on Euroopa vastu suunatud. lugupeetud daamid ja härrad, nõukogu poliitika selles küsimuses on ebademokraatlik sest äh, par-, soovitakse parlament degradeerida pelgalt konsultandi rolli. meie ei ole sellega aga nõus, sellepärast et öö, äh, lepingust äh, tuleneb, et meil on kaasotsustamise õigus ja seda me soovime ka öö, täita. Nõukogu on täiesti Euroopa vastane, sellepärast et Schengeni süsteem viiakse tagasi ähm, riikide pädevusse, kas te tahate äh, uuesti tollipiirid äh, kehtestada, kas te tahate tagasi minna üheksateistkümnendasse sajandisse? Te teete ennast äh, Euroopa ja maailma silmis naeruväärseks ning kolmandaks, nõukogu otsus on populistlik ning see on kasulik just nimelt nendele jõududele, kes eh, e-, toetavad natsionalismi, kes soovivad tagasi eh, pöörduda rahvusriikide juurde ja purustada euroopalikud eh, põhimõtted. palun võtke oma otsus tagasi, muutuge tagasi eurooplasteks. ning sõltumatute saadikute nimel äh, räägib nüüd saadik Salstra voorzitter de lidstaten hebben besloten om zelf weer verantwoordelijk te zijn. härra president eh, eh, liikmesriigid eh, on valinud võimaluse selleks kuidas tagada et euroopa liidu piirid oleksid kindlustatud. Guy Verhofstadt kuulutas libera-, liberaaldemokraatide poolt välja sõja sellele otsusele kui tegelikult ei ole Euroopa Parlament teinud midagi selleks, et ebaseaduslikult si-, Euroopa Liitu sisenenud äh, isikute äh, siia sattumist takistada. ja praegu, äh, kui parlament sellele valikule vastu seisab, siis tegelikult me peame arvestama seda, et liikmesriigid tegutsevad ratsionaalselt parlament äh, peaks äh, üldsegi laiali minema, kuna me ei suuda inimeste õigusi ning julgeolekut kaitsta. aitäh ja nüüd ma annan sõna volinik Malmströmile. aitäh, president, lugupeetud daamid ja härrad. aasta tagasi äh, valitses õhin Ehm, Schengeni suhtes oli ka teatud ebakindlus selles suhtes, kuidas eh, käituda siis, kui on tõelised ning jätkuvad probleemid piiridel ja, ja kuidas eh, uuesti taastada riigipiire ajutiselt. ja sellepärast eh, ka Euroopa Liidu Nõukogu palus võimalust selliste kriisidega tegelemiseks. eelmise aasta septembris tuli komisjon välja endapoolse ettepanekuga ja see Äh, kujutas endast Euroopa äh, tasandi hindamismehhanismi selleks, et oleks võimalik probleeme juba va äh, varakult märgata, pakkuda välja lahendusi, kasutada kõiki meie vahendeid ning välja tulla ka tegevuskavaga, mis oleks kohustuslik, mida komisjon monitooriks ja see asendaks äh, üksteise hindamise süsteemi, mis praegu eh, kehtib eh, ainult eh, seitsmekümne, kui võtame aluseks artikli seitsekümmend seitse, on meil võimalik saavutada poliitilist legitiimsust hindamissüsteemi puhul. ja siin ei ole küsimust mitte ainult juriidilise, vaid ka poliitilise küsimusega teine puudu-, teine ettepanek puudutas Schengeni piirieeskirju et oleks võimalik äh, piirikontroll taastada ajutiselt viimase võimalusena, et äh, kui tekib vajadus, siis oleks see võimalik. liikmesriigid muidugi ise valitsevad oma piiride üle, kuid Schengen on ühenduse instrument ja seda hindavad kodanikud väga. see lihtsustab äritegevust, inimeste liikumist Äh, töökohtade loomist ja nii edasi ja seetõttu ei saaks ka ühepoolselt äh, piirirežiimi äh, uuesti taastada. see ettepanek nõukogult lisab väga vähe praegustele reeglitele, sellest tuleb väga vähe lisaväärtust ja meil ei ole võimalust, komisjonil ei ole võimalik populistlike seisukohtade vastu võidelda mis äh, tulenevad äh, siseriiklikust poliitikast. muidugi ei ole viimast sõna veel öeldud, võtame arvesse ka hääletust äh, libe komisjonis eile õhtul, komisjon töötab selle teemaga edasi, loodame teie toetusele, loodame, et Schengen tugevneb meie kodanike huvides, suureneks julgeolek, kuid samas säiliks ka inimeste vaba liikumine, et oleks võimalik majanduskasvu soodustada, töökohti luua ja nii edasi. et meil oleksid selged reeglid hindamiseks, aitäh! nüüd saab sõna nõukogu eesistuja minister Potskõv. Tak for det, ærede formand, og jeg vil gerne takke for dagens meget øh, livlige debat. Suur tänu. President, aitäh selle elava arutelu eest. Tänan äh, teid ka selle eest, et äh, puudutasite neid debatte, mis toimusid äh, nõukogus, mis puudutasid Schengeni hindamismehhanismi. kuulasin väga hoolega tänaseid seisukohti ja pean ütlema, ja pean ütlema, et äh, piirikontrollide, piirikontrolli taastamise küsimus langeb üldise seadusloome protseduuri alla ja siin oleks vale öelda, et parlamendil ei ole siin mingit mõjuvõimu. ütleksin ka seda, et põhjendamata on see, et paljud teist keerasid selle teema suureks võitluseks nõukogu ja parlamendi vahel, kuna õigusliku aluse muutus oli kompromisside tulemus, mis saavutati nõukogus ja arutelu selle ettepaneku sisu osas nõukogus näitas väga selgelt, et ei olnud võimalik saavutada äh, soovitud enamust selleks, et jääks äh, see endiselt äh, põhinema õiguslikule alusele, mis on artiklis seitsekümmend seitse. nõukogu täielikult teadvustab endale seda, et nõukogul ja parlamendil on võrdne huvi kindlustada äh, Schengeni süsteemi hea toimimine. ja just selles kontekstis ma tahaksin äh, tunnustada ja tänada teid äh, selle, selle huvi eest, mis te olete näidanud edasise koostöö toimumiseks. sest edani, edasi, sest koostöö parlamendiga on olnud tõepoolest määravaks faktoriks senini ning äh, see on, loodame, et äh, see äh, koostöö tulevikus muutub veelgi tihedamaks ja et me saame koos ühistele väljakutsetele vastu seista. härra Coelho oli selle võimu piltlik kujund paljude aastate jooksul ja loodame, et lähitulevikus äh, me endiselt äh, saame äh, kasutada härra Coelho pühendumust sellele teemale. kuid kuidas oleks meil võimalik sisse seada parem raamistik Schengeni koostööle ja kuidas seda paremini kontrollida? nõukogu on äh, teinud endapoolse ettepaneku ja seda ja me oleme samuti olnud pidevalt äh, dialoogis parlamendiga ja mulle tundub nende paljude arutelude põhjal, mis meil on olnud Schengeni äh, teemal et äh, need arutelud on olnud pigem positiivsed ja me oleme taganud äh, selle, et teie põhilised soovid äh, peegelduksid ka selles kompromissis, milles nõukogus kokku lepiti. ja minu meelest olime me suuresti edukad oma ettevõtmises ja loodame, et lõpptulemus kõikides selle paketi osades on rahuldav nii parlamendile kui ka nõukogule. nii et äh, praegu on äh, pall teie poolel ja loodame, et te mängite oma tavalist äh, rolli piiride taastamise küsimuse osas ähm, kaasotsustajatena ja mis puudutab hindamise küsimust, siis ma loodan, et äh, te olete koostööaltid. ja nagu ma juba ütlesin sissejuhatavas osas, nõukogu soovib tihedat dialoogi kogu paketi osas, mitte ainult äh, piirikontrolli teemal, vaid äh, ka Schengeni hindamismehhanismi teemal ja äh, nõukogu äh, arutelu valguses eelmisel nädalal nõukogu tahab äh, seda, neid seisukohti, mida on parlament väljendanud, võimalikult suures osas arvesse võtta. pean ütlema, et nõukogul on suur huvi edasi pidada dialoogi parlamendiga ja parlamendil on muidugi parimad kavatsused ja ainult siis, kui nõukogu ja parlament oma jõud ühendavad, on võimalik saavutada tulemusi, mida meilt oodatakse. nii et äh, jään ootama edasist koostööd sel teemal me sooviksime vägagi äh, tihedat äh, ning konstruktiivset dialoogi parlamendiga. ja seda ka järgmiste eesistumiste ajal. jään ootama ametlikku ettepanekut parlamendi poolt, olen ära kuulanud äh, tänased märkused ja tahaksin ja kindlasti informeerin sellest arutelust ka nõukogu kolleege ja veel kord eh, suur tänu võimaluse eest täna siin kõneleda eh, ning eh, arutelus osaleda, aitäh! lugupeetud daamid ja härrad, ma palun veel kord teie tähelepanu. lugupeetud minister, mulle tundub, et teie rõõm, et arutelu läbi sai, on väga ühepoolne ning meie reglame-, kodukorra artikkel sada viiskümmend viis näeb ette, et et nendel saadikutel, äh, kes, äh, keda nimeliselt mainiti, on võimalus omapoolne avaldus teha, see puudutab äh, saadiku Eliot ja keda korduvalt mainiti, nii et seetõttu annan ma teile, annan ma talle artikli sada viiskümmend viis alusel sõna, palun, härra Kollivälju. lugupeetud saadik, lugupeetud Taani eesistuja, Taani eesistuja teab, öelnud, et äh, ta peab äh, toimima pragmaatiliselt, äh, seda teab ka minister Botskõv, aga nõukogus ta ei suutnud seda teha ning nüüd andis ta parlamendile näite sellest, et nõukogus on, valitseb endiselt selline meelsus nagu öö, enne Lissaboni lepingut ning nõukogu öö, on väga huvitatud sellest ja ainult sellest, et taastada piirikontrollid. ma tahaksin nõukogule ette heita seda, et et tegelikult ei soovita üldse tegeleda Schengeni hindamisega, kus ähm, oleks võimalik tuvastada probleeme ja leida lahendusi selleks, et kodanikke paremini kaitsta nõukogu sooviks lihtsalt jääda olemasoleva süsteemi juurde, seda ütleb ka proua Malmström, et soovitakse jääda olemasoleva süsteemi juurde, kus liikmesriigid saavad oma vigu eirata ja varjata. ma tahaksin nõukogule ette heita seda, et ta lükkas tagasi Euroopa mehhanismi ning nüüd üritab küsimust käsitleda riikidevahelise mehhanismi raames ning ma tahaksin nõukogule ette heita seda, et tegemist on väga ohtliku pöördega selles küsimuses, ei ole soovitav, et Schengeni süsteem läheks tagasi riikide pädevusse. esimees, minister soovis vastata, palun, härra Potskõv. see mõte funktsioneerib. jah aitäh, president. nüüd, kus härra Coelho on sõna võtnud, tahaksin kasutada võimalust, et teda tänada, tänada teda selle tiheda koostöö eest, mis meil oli kui me selle ettepanekuga tegelesime. loomulikult eesistujamaa on teid ära kuulanud ja kõik teie esitatud seisukohad ma edastan nõukogule. ma loodan, et me saame neid seisukohti kasutada aluseks konstruktiivsele dialoogile, hoolitsemaks selle eest, et me tõesti saavutame selle, mida me kõik soovime. me soovime dialoogi ja me soovime Schengeni koostöö tugevdamist, aitäh! lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. sellega on lõppenud